Za chwilę przechodzimy do hetke pärast jätkame hääletuse selgitustega. kõik need, kes selgitustel ei osale, palun teil vaikselt saalist lahkuda ja kena koduteed või head isu. suur tänu teile!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 kõigepealt esimene raport, kolmandad riigid, kelle kodanikele kehtib ja kelle kodanikele ei kehti viisanõue. Agustin Dias de Mera Garcia Consuguera raport. Monika Makovei, üks minut, palun mecanismul de suspendare a vizelor. aitäh! see meede, mis puudutab peatamise korra läbivaatamist kolmandate riikide puhul, kelle kodanikele kehtib ja kellele kodanikele ei kehti viisanõue,